So colleagues, for those of you who want to niisiis, kolleegid, need, kes soovivad täiskogu saalist lahkuda, palun tehke seda kiiresti. me läheme nüüd edasi tavalise menetluse juurde, see tähendab hääletuste selgitused, mul on nimekirjas mitmeid inimesi, kes soovivad sõna. kõigepealt Charles Correns 253 or is 253? Monsieur le Président, oui, oui. Lugupeetud president. Monsieur le Président, est-ce que je peux faire mon... Kas ma võin hä oma hääletust selgitada? jah. Äh, väga õigesti rõhutati seda, et ühenduse meetodist tuleb kinni pidada, see tagab, et kõik liikmesriigid on kaasatud, samuti ka institutsioonid otsuste langetamise protsessi ja seda juba algstaadiumis. see, kuidas panga ja finantskriisi käsitleti kahe tuhande kaheksandal aastal ning äh, härra Barroso ka eile rääkis sellest, millist meetodit kasutati seal. Euroopa Liit muidugi mõista tähendab nii Prantsusmaad, Ühendkuningriigi Saksamaad, Itaaliat, kes kõik kuuluvad G4 hulka, kuid äh, Euroopa Liitu kuuluvad ka Austria, Belgia, Eesti, Läti, äh, Rumeenia, Poola, Luksemburg ja teised, kes jäeti täielikult kõrvale sellest otsuse langetamise protsessist kahe tuhande kaheksandal aastal. Te oleksite pidanud luba, lugupeetud president Barroso äh, kinni pidama ka kahe tuhande kaheksandal aastal ühenduse meetodist seetõttu kõnelejad katkestatakse. seetõttu ma ei ole nõus teie kandidatuuriga. ja ma tahaksin teha ka ühe isikliku märkuse, väga keerukas on rääkida sellise müra keskel. I fully agree with you, sir, so I ma olen teiega täielikult nõus, seega ma kordan veel kord nende jaoks, kes tahavad ruumist lahkuda, palun tehke seda nüüd ja tehke seda vaikselt, et me saaksime jätkata tööd järgmine kõneleja, härra Crescenzo Rivalini, palun. suur tänu, lugupeetud president. pärast nüüd äh, ma võtan sõna itaalia keeles, kuid äh, pärast võtan sõna veel äh, oma piirkonna Politano äh, dialektis ja seda ei pea tõlkima, aga ma hääletasin härra Barroso poolt seetõttu, et ta loodetavasti täidab kogu Euroopa lootusi, eriti Lõuna-Itaalia omi, sellepärast et lõuna äh, piirkond on Euroopasse äh, sissepääsuks, tegemist on Vahemere piirkonnaga ning ajaloolistel põhjustel on tegemist väga olulise kultuuriga, millel on tähtis roll selle vana mandri ajaloos. me peame tagama selle piirkonna arengu koos teiste piirkondadega Euroopas. kuna praegu on äh, lõunapiirkond väga suurtes raskustes, siis äh, peab Euroopa Liit samu eeliseid pakkuma ka lõunapiirkondadele kui idapoolsetele piirkondadele, kui võeti vastu tuhandeid miljoneid inimesi idapoolsetest riikidest. kui Itaalias inimesed äh, hästi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 jah, ma tean, et te olete uus saadik, kuid te, äh, teil on üks minut aega hääletuse selgituseks. suur tänu, järgmine kõneleja, härra Daniel Hannan, palun. suur tänu. Äh, võib-olla aja jooksul me oleme ära harjunud nende rituaalidega, mida me toime paneme, aga äh, meil on lubamatu bürokraatia isikute valimisel. Äh, Euroopa Komisjoni poolt keegi ei hääleta ja temast ei ole võimalik äh, lahti saada. praegu seda hääletust äh, vaadates parlamendis tundus mulle, et tagasi on vanad ajad, kus parlamendid lihtsalt olid justkui kummitemplid. ja kui me tahame föderaalset presidenti, siis võib see tõesti olla Barroso või ükskõik kes. aga see on farss, kui me tahame öelda, et äh, siin on tegemist demokraatiaga, kui me anname võimu inimestele, kelle poolt rahvas ei hääleta ja kellest ei ole võimalik ka lahti saada. aitäh, härra Kamal! erinevalt varasemast kolleegist, kes äh, rääkis varem, pean ütlema, et ka minul olid oma reservatsioonid Barroso valimise suhtes. tema soovib edendada Euroopa integratsiooni ja teha seda vastuolus Euroopa äh, rahva tahtega. Äh, ta käis ka ECR-i kohtumisel ja ütles, et ta on aruka regulatsiooni poolt missugune see arukas regulatsioon on. aga kui ta tõesti seda pooldab, siis ta peaks tagama, et iga direktiiviga seoses viiks komisjon läbi korraliku mõjuhinnangu. alternatiivsete investeerimisfondide direktiiv, komisjon ei ole suutnud läbi viia tõhusat mõjuanalüüsi, komisjon ütleb, et seda ei saa teha. kuidas me saame siis saavutada mingit arukat regulatsiooni, nii et härra Barroso, mõelge sellele. aitäh. Andrew Brown, üks minut, palun. olla vastu metsatulekahjude ühisele resolutsioonidele, kuigi olen täiesti nõus sellega, et Euroopa riigid teevad koostööd äh, võitlemaks metsatulekahjudega ja tegemaks vajalikku taastamistööd. aga ma olen vastu sellele, et Euroopa Liidu organid äh, omavad siin otsustuspädevust äh, rohkem, kui on vajalik. ma pööran tähelepanu punktile seitse, kolm ja kaheksa tarvis on samme loomaks Euroopa Aidi, aitäh, härra president. And finally, Mr Claes. Äh, härra Claes lõpetuseks. suur tänu ka mul on teatud reservatsioonist. see tekst sisaldab küll terve rea positiivseid elemente, näiteks kodanikuühiskonna tugevdamise meetmed ja ekspertide ja parima praktika omavaheline vahetamine, nii et siin on terve rida asju, mida võib toetada, aga võib näha, et on ka valdkondi, kus koostöö ei ole selline, nagu ta võiks olla. koostööd on kindlasti võimalik eh, süvendada ja laiendada. aga missugune mõte oleks Euroopa Liidu eraldiseisval reageerimisüksusel, see lihtsalt neelaks ressursse ja sellest kujuneb eh, lihtsalt järgmine institutsioon, mis tekitab bürokraatiat aitäh, kas keegi veel soovib sõna ja selgitada oma hääletust? kui mitte, siis on äh, istung hetkel lõppenud, äh, head lõunapausi ja kohtume uuesti kell kolm.